So ladies and gentlemen. daamid ja härrad, head kolleegid, ma arvan, et peaksime nüüd jätkama koosolekuga. nüüd äh, toimub veel mitu hääletust. nagu teate, siis see on minu jaoks esimene kord, esimest korda juhin hääletamist ja vabandan, kui eksin, annan endast parima. kui kõik hästi läheb, siis võite mulle seda öelda ja kui midagi läheb valesti, siis võite küsida ka assistendidelt et siis on täpselt äh, vastupidi, et kui midagi läheb valesti, siis olen mina süüdi, aga püüan teha võimalikult kiiresti. et asi oleks veel keerulisem, äh, siis paluti mul alustada ühe teise hääletusega, mis äh, puudutab lepingut Kanadaga. näiteks hääletusraporteer on Charles Tenok. kas teile sobib, kui alustame sellega? hästi. elektrooniline hääletus ja hääletus on alanud. Aitüma, chair. Right, the vote is... hästi, hääletus on lõppenud. vastu võetud hästi, lähme edasi, kui ma nüüd kõik, kõigest õigesti olen aru saanud, siis äh, äh raport komisjoni kahekümne kuueteistkümnenda aasta Albaania aruande kohta. kas raportöör Knut Fleckenstein soovib midagi öelda? ei. hästi. sellisel juhul saame alustada. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. peame vist kontrollima. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kolmkümmend üheksa ja nelikümmend. kes on poolt?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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. Vote is open hääletus on alanud. And it's closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa langeb ära, viiskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, tagasi, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud vastu, erapooletud, tagasi lükatud. vastu võetud, vabandust, esimene viga. vastu võetud muidugi. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kolm suuline muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime parem. kaheksakümmend kaheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üheksa. osade kaupa hääletus, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa võet-, on tagasi võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kolm poolt vastu, erapooletud. kontrollime. sada kakskümmend kolm. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kümme. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, hea küll sada nelikümmend üheksa, kontrollime. hääletus on lõppenud. see oli päris selge tulemus. kompromiss kolmteist. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend kaks poolt, vastu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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, sada seitsekümmend üheksa. hääletus on alanud ja lõppenud. vastu võetud. kompromiss kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud. peame kontrollima hääletus on alanud. ja lõppenud. tohoh, tagasi lükatud. No interference from the former chair and uh... ma palun, et endine esimees siin ei sekkuks praegu no sellegipoolest, tagasi lükatud läks igal juhul teie masin, hääletusmasin ei tööta, töötab ikka. sada kaheksakümmend kaks oli ja sada kaheksakümmend kuus nüüd poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. peame kontrollima, sada kaheksakümmend seitse. Vote is open hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada, kuhu me nüüd jõudsime? sada kaheksakümmend kaheksa. kes on poolt? vastu. erapooletud. selgelt tagasi lükatud. ja nüüd sada kaheksakümmend, sada üheksakümmend üks, vabandust, poolt, vastu tagasi lükatud, ütleb esimees. peame kontrollima, sada üheksakümmend üks. hääletus on alanud. Vote is closed. hääletus on lõppenud. selge enamus on poolt. sada üheksakümmend kolm poolt. vastu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 erapooletud, vastu võetud kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksa, härra Kuuk poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kümme poolt vastu. vabandust, see langeb ära. number üksteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kolmteist. Epideios. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kakskümmend. hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. selgelt enamus poolt. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kakskümmend kuus. hääletus on lõppenud vastu võetud. üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud selgelt, number kaks on tagasi võetud, number kolm. suurepärane muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud number neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime neljandat. hääletus on lõppenud. vastu võetud, palju õnne, Eduard. number viis poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, samuti tagasi lükatud. nüüd äh, hääletame elektrooniliselt muudetud äh, raporti projekti ja hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. palju õnne raportile Knut Falkensteinile suurepärase tulemuse puhul. I know. Tell me when. So we now come to a uh, nüüd jõuame väga lihtsa riigi juurde. raport komisjoni kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta Bosnia-Hertsegoviina aruande kohta. kõigepealt küsiksin raportööri, kas soovite midagi öelda, palun, härra Preda. täna esimees, ma eile tänasin kõiki kolleegi koostöö eest, täna ma tahaksin tänada kedagi, kes töötab sekretäriaadis ja kes lahkub sekretäriaadist. Werter Bordeaux ja temaga ma tegin tööd islamiraportiga kahe tuhande üheksandast kahe tuhande neljateistkümnenda aastani ja kahe tuhande neljateistkümnendast aastast praeguseni Bosnia-Hertsegoviina osas, nii et ma tahaksin teda tänada südamest. So let's. niisiis, alustame tohutu hulk muudatusettepanekuid. püüame hakkama saada. kompromiss üks. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt. oi, vabandust, tegemist on nimelise hääletusega. rohelised on soovinud äh, nimelist hääletust, niisiis kompromiss kaks, äh, nimeline hääletus, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud vastu võetud. kaheksakümmend härra Šoltise muudatusettepanek, kes on poolt? vastu? erapooletud? peame kontrollima. number kaheksakümmend ja hääletus on alanud. The vote is closed hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend, härra Papadakise muudatusettepanek, osade kaupa hääletus, esimene osa. kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend, kes on poolt? vastu? erapooletud? peame kontrollima. sada kolmkümmend. hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. tohoh võib-olla saate oma käed kõrgemale tõsta. kompromiss üheksa. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kaks. poolt, vastu, erapooletud, kontrollime hääletus on lõppenud. vastu võetud sada nelikümmend kolm, siin on soovitud, taotletud nimelist hääletust, hääletus on alanud. kuidas, palun? kas see oli menetluses nõutud, see nimeline hääletus? It was requested by one of the groups. jah, üks fraktsioon soovis seda, et muudatusettepaneku sada nelikümmend kolm puhul toimuks nimeline hääletus. hääletame. sada nelikümmend kolm meil hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud. edasi kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt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 erapooletud, vastu võetud kakssada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend seitse, härra Džambatski, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend kaheksa, osade kaupa hääletus, vastavalt roheliste soovile, esimene osa, tavaline hääletus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kolmkümmend seitse ja kolmkümmend kaheksa koos, äh, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. issand jumal küll, ütleb esimees. ahaa, nüüd väike meelelahutuslik vahepala. meil on äh, siin suuline muudatusettepanek number üks ja rohelised on soovinud äh, nimelist hääletust. härra Šoltes, palun. tahame lihtsalt öelda, et me oleme vastu sellele suulisele muudatusettepanekule. me oleme selle muudatusettepaneku kui sellise vastu. We oppose the oral amendment. We oppose the So, we then don't have to vote. We... hästi, sellisel juhul me ei pea hääletama ja number nelikümmend, härra Sohko, muudatusettepanek kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, äh, tagasi lükatud. üks hetk, veel üks nimeline hääletus, äh, taotlus roheliste poolt esimest korda toimub selline asi, mina ei olnud sellest teadlik, see on väga kummaline, mis siin toimub. hästi, hääletame, kes on poolt. vabandust, nimeline hääletus on meil. teine osa number neljakümnest, hääletus on alanud. It does. The vote is closed. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud viiskümmend üks häält nulli vastu oh.. Perhaps somebody can explain. äkki keegi saab selgitada? kas roheliste fraktsioon on endiselt kohal? hästi, nelikümmend üks. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, nelikümmend kaks. Vote is close. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. ja nüüd nelikümmend kolm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 erapooletud, vastu võetud. ja oleme jõudnud neljanda muudatusettepaneku juurde. ei, see võeti vastu. niisiis, kolmas langeb ära ja oleme neljanda juures, sellepärast mul oligi nii hea meel äh, hääletame koos neli kuni üheksa ühe plokina. vabandust, neli kuni kaheksa hääletame koos. Vilimski plokk, kes on poolt, vastu, erapooletud, kõik tagasi lükatud. üheksas poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletud. palju õnne mulle. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. nüüd neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja siis Villimski plokk kuusteist kuni kakskümmend kaks.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 erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. hästi, lõpphääletus, mis on elektrooniline ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. palju õnne! raportöörile selle muljetavaldava tulemuse puhul. nii. Bravo. ja mis nüüd? Why don't you give me the yours? Next vote we come. edasi arvamuse eelnõu, mis puudutab kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist. raportööriks on meil Sigmantas Baltšitis. kas te soovite sõna saada enne hääletust? aa, teda ei ole kohal. no hästi. üks, alustame ikka ükskest poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kaks poolt, vastu erapooletu. kontrollime. kaks, kontrollime. Vote is closed. hääletus on lõppenud. selgelt tagasi lükatud. kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda elektrooniliselt, see on number üheksa.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 vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lõpp, äh, hääl, elektrooniline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see oli äh, vastu võetud. järgmine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 erapooletud, tagasi lüga-, ühe poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üks, poolt, vastu, e-, erapooletud, vastu võetud, neliteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd äh, arvamus elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud We come to the nüüd tuleme järgmise hääletuse juurde. Euroopa Ühenduses liikmesriikide ja Liibanoni Vabariigi vaheline assotsiatsioon, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühenemist Euroopa Liiduga. ja äh, raportöör on Ramona Manescu, kas raportöör soovib midagi öelda? ei soovi siis elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja see on kõik. okei okay,, thank you suur tänu. see oli kõik. jube tore on neid äh, hääletusi juhtida So, dear colleagues, ladies and gentlemen. kolleegid, daamid ja härrad, me oleme aega vast pisut ees. nüüd me tuleme päevakorrapunkti number kakskümmend üks juurde, kus esitatakse ülevaade väliskomisjoni ajutise delegatsiooni visiidist Iisraeli okupeeritud Palestiina aladele ja Jordaaniasse teisest kuuenda jaanuarini kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal see on meie päevakorra viimane punkt. missioon toimus aasta alguses, seda juhtis Elmar Brokk. mina olin samuti selle ajutise delegatsiooni liige, meil toimusid väga huvitavad arutelud Jeruusalemmas, Iisraelis ja ka Palestiinas ning delegatsioon külastas hiljem Jordaaniat ning sooviksin anna sõna delegatsiooni liikmetele ja alustan Elmar Brokist. Elmar, sul on sõna yeah.. aitäh, David, kõik, kes käisid visiidil, on ka, tundub mulle, kohal või peaaegu kõik. sellepärast ma ei hakka siin väga pikalt rääkima nagu sa juba ütlesid, me käisime Jeruusalemmas, Ramallas ja Manis igal pool üks päev. selle visiidi ajal toimus meil Knessetis seminar kolleegidega siis Knessetist ja seal rääkisime me eelkõige Iraani, Saudi Araabia rollist, äh, äh, hübriidsõna, sõdades, äh, välisvõitlejatest ning Gaza sektorist ja sellest, mida Hamas on seal korraldanud. me leidsime, et me peame terroristide vastu võitlema ja et meil tuleb toetada Iisraeli ja Euroopa Liidu tihedat koostööd aga samal ajal on meie jaoks tähtis ka see, et Iraan ja Saudi Araabia kallid Horvaatia kolleegid, ma ei taha teie arutelu siin segada, äkki te võiksite jätkata oma vestlusi väljaspool saali, ütleb esimees, härra Prokk, palun jätkake aga siis lähevad ka viimased kuulajad ära. me lihtsalt ütlesime siis seal, et mõlemale poolele tuleb öelda, et nemad vastutavad äh, selle eest, mis Jeemenis, Iraagis ja Süürias toimub. iisraellased muretsesid selle pärast, et äh, Iraani puhul on näha, et šiiidi valitsusega Bagdadis ja koostöös Assadiga ning tegelikult Hezbollaga on nüüd moodustatud rinne Iisraeli vastu, seda domineerivad šiiidid ja et see rinne teeb ka koostööd Venemaaga. ja et on näha, et Süüria ja Iraagi rahuprotsessi puhul läänemaailm mängib väga tähtsat rolli ja tegelikult äh, Venemaa üritab siis de facto näidata, et tema on ainus rahutooja sealses piirkonnas. sinna juurde lisandub veel ka Kasahstani arutelu ja see, et äh, eurooplasi pole sinna üldse kaasatud, nii et äh, Iisrael muretseb selle pärast väga palju. Ramallas tuli väga selgelt välja, et ka Lähis-Ida konflikti puhul on tähtis, et mõlemad pooled kokku tuleksid, sest praegu süüdistatakse üksteist ja öeldakse, et äh, teine pool on süüdi, nii et kõik need lepituskatsed äh, käivad suures osas Moskva kaudu. ja selline, kuidas see nii selgelt välja tuleb, see üllatas ka mind ja tegelikult äh, on näha, et globaalstrateegiliselt ei muutu mitte midagi, kui Euroopa Liit ei hakka rahuprotsessides rohkem osalema, just nendes protsessides, mis toimuvad tema lähinaabruses. arutelusid aga tuleb äh, vaadata ka Iisraeli vaatenurgast, nimelt äh, seisukohad on seal väga erinevad vastavalt sellele, kas ollakse koalitsioonis või opositsioonis Iisraelis vaadati toona suure lootusega uue Ameerika presidendi poole ja seega õigusminister Bennett tegi ettepaneku siidi piirkonna öö, äh, okupeerida ja Netanyahu tundus siis Bennetti kõrval täiesti mõõdukana ning samal ajal võis see olla ka seotud Jeruusalemma, Ameerika saatkonna Jeruusalemma viimisega ning mis olid siis tagajärjed päev pärast seda, kui Trump ametisse nimetati, Iisrael otsustas, et jätkab äh, okupeeritud alade laiendamist ja tegelikult meie oma visiidi ajal tõime välja liikmesriikide kriitika ja et ÜRO revoluts-, ÜRO resolutsioonis ka ju tegelikult liikmesriigid olid väga kriitilised, aga Ameerika ei pannud vetot peale. Lääne kalda visiit, äh, käisime seal just äh, ISI piirkonnas Petlemas, äh, kus Palestiina kristlasest linnapea valitseb ja ja Betlem ei ole mitte ainult nüüd müüri kaudu Iisraelist eraldatud, vaid Betlema ümber ehitatakse ka müüri selleks, et Betlemmest ei oleks võimalik otse minna siia piirkonda, mis on nüüd põhimõtteliselt asundusi täis. nii et siin tekib ka kohe küsimus, et kas see jesiidi piirkond on nüüd kuuskümmend protsenti lääne kaldast ja kas see piirkond on tõesti võimeline äh, seal Palestiina võimu püsti panema. igal juhul valitsus Ramallali ja Sii piirkonnale mitte mingit äh, mõju enam pole. see tähendab seda, et olukord on praegu järgmine. Palestiina ametivõimudel ei ole Gaza sektorile ja Hamasile mitte mingit äh, mõju ja samal ajal ei ole ka mitte mingit võimalust äh, läänekalda osasid äh, valitseda. asunduste poliitika on muutunud ja usk oma riigi võimalikkusesse kaob ja seega tegelikult eeldus kahe riigi lahenduseks kaob ka ära koos kõikide tagajärgedega, mis sinna juurde kuuluvad, nii et äh, Äh, ja see on areng, millega liikmesriigid ja Euroopa Liit ei saa nõustuda. meie tegelikult toetame kahe riigi lahendust, samamoodi nagu ka Iisraeli opositsioon. mul oli võimalik äh, rääkida opositsioonipartei juhtidega ja ka nemad muretsevad, äh, et kui kahe riigi lahendus, kui visioon kaduma läheb, reaalsusest rääkimata, siis see toob endaga kaasa uued konfliktid ning tegelikult äh, pikas perspektiivis demograafiline fakt, demograafiline tegur toob endaga kaasa selle, et iisraellased oma riigis jäävad vähemusse või siis iisraellased kardavad, et see võib endaga kaasa tuua patiseisu, mille puhul enamusel riigi kodanikest ei ole hääletusõigust ja et see võib ka siis endaga kaasa tuua äh, halbu tagajärgi. nii et selline on see olukord ähm, mm, ja niimoodi näevad seda olukorda ka väga paljud teised ja seega meeleheidet ja lootusetust Ramallas oli tõesti näha ja ega nemad ei ole ka alati inglid või märtrid, kuid viimase kahekümne aasta jooksul on nad näidanud, et mõõdukama lähenemisega on võimalik rohkem saavutada kui suure äh, kuvaldaga visiit Jordaaniasse lõpetas siis äh, meie visiidi. meil oli väga, minu arvates väga huvitav arutelu juhiga, äh, prints Faisaliga, sellepärast et kuningas oli puhkusel, prints Faisalil on äh, sõjaväeline taust ja meil õnnestus temaga rääkida strateegilistest küsimustest, rääkisime ka seal terrorismivastasest võistluse, võitlusest väga palju ja nad ütlesid, et surve ISISele Iraagis ja Süürias, kui nad ähm, liiguvad lõuna poole, läheb pigem siis Jordaania suunas, et üha rohkem tuleb pagulasi ja Süüria ning Jordaania vahel on tõesti nüüd ala, kust kedagi enam läbi ei lasta, igal juhul nad kardavad äh, stabiilsuse pärast ja nad ütlevad, et kui nüüd tuleb see kahe riigi lahendus ja ka saatkond Jeruusalemma viiakse, et siis kuidas on võimalik mingitki tasakaalu saavutada, nii et me tõesti nägime, et nad muretsevad selle pärast, et see võib ka Jordaania radikaliseerumise kaasa tuua ja kui me nüüd vaatame maakaarti, siis on täiesti selge, et äh, asi läheb seal tuliseks, sest äh, Jordaania on tõesti viimastel aastakümnetel olnud väga mõõdukas ja kui see mõõdukaks jäämine ei ole võimalik ja äh, valitsus satub survele, siis tekivad probleemid, mida me tõesti seal näha ei taha ja me tõesti peame mõtlema selle peale, et Euroopa Liit erinevate programmide kaudu üritab tegelikult aidata äh, just sotsiaalset olukorda seal tasakaalus hoida. nii et need arengud, poliitilised arengud, aga ka veepuudus, vaesus, terrorism ja rändesurve, need kõik on küsimused, millega tuleb tegeleda vähemalt mina leian, et see on nii. ma tõesti leian, et Äh, eriti lootusetult me sellelt visiidilt tagasi ei tulnud, mingit suurt perspektiivi ma ei näinud, aga võib-olla teised kolleegid on optimistlikumad ja võib-olla neil on mingi suurem visioon kui minul. Ähm. aitäh, Elmar Brok! võiksin nüüd teiste osalejate käest küsida, kas nad äh, sooviks äh, sõna võtta ja rääk-, ja jagada oma muljeid sellest visiidist härra Preeda, palun kõigepealt. suur tänu teile, härra eh, esimees. Elmar Brokk juba mainis kõige olulisemaid punkte rääkis meie kohalikest kontaktidest, rääkis delegatsioonist, eh, delegatsiooni tegevusest, meie tegevus oli väga aktiivne ma sooviksin mainida äh, küsimusi, mis mulle tundusid väga olulised olevat. Äh, seal kõigepealt tahaksin rääkida terrorismi küsimusest, mida äh, mainiti. <clears throat> loomulikult see tähendab väga paljusid erinevaid nähtusi, erinevaid asju Jeruusalemmas ja Ammanis <clears throat> see äh, oli esimene asi, mis nende äh, suust väljus. rääkisid, äh, iislased pelgavad Hezbollahi ja šiitide, šiitide võimalikust ühendu-, ühendamisest, see oleks nende jaoks kõige murettekitavam ja nad kart-, kannatavad, mis saab siis, kui näiteks sellised olulised linnad nagu Ranka heituvad pagulastega ja ka mis saab siis, kui terroristid jõuavad äh, nende territooriumile Jordaaniasse ja, ja juba praegu on olukord Kiiril äh, väga keeruline. teiseks peaksin mainima ka seda, mis äh, küsimusi esitasid meie vastaskõnelejad Ramallas, Jeruusalemmas, äh, mis puudutas siis uut sõprust türklaste, venelaste ja äh, iraanlastega, kes, mis tähendab sekkumist ka Süüria asjadesse väga jõhkralt ning <clears throat> ja mis tähendab seda, et Süüria olukorda hakatakse arut-, äh, jagama või <clears throat> lahendama ilma, et sellega tegeleks ainult ükski araablane. <clears throat> sellepärast, et ei venelased, ei ka iraanlased äh, ega türklased ei ole kaugeltki mitte araablased ju. <clears throat> ja äh, see on keeruline ka sellepärast, et see võib tähendada äh, Süüria täielikku lõhestamist ja see võib tähendada ka seda, et eh, et identiteet võib lõhestuda, seda samuti mainiti kui võimalikku väga negatiivset eh, tagajärge, eh, mida, millega peab tegelema lähikuudel. ja kõikjal meie vastaskõnelejad alustasid muidugi arutelusid Ameerika Ühendriikidest äh, Eh, esimese asjana arutelud eh, algasid eh, Trumpi, Trumpi administratsioonist rääkides ja sellest, kuidas Trumpi tegevus võib mõjutada selle piirkonna tulevikku, iisraellased nägid asja väga optimistlikult, sest nendel on väga hea meel, et Iisraeli sõber on nüüd Valges Majas ja ma mainiksin ka seda, et väga paljud meie Iisraeli vastaskõnelejatest äh, kritiseerisid Euroopa seisukohti, sest nad leiavad, et me oleme väga Palestiina-meelsed ja et me ei vahenda sugugi mitte neutraalselt. Äh, pärast seda loomulikult väljendati Ramallas väga suurt mure, äh, Ammanis samuti räägiti ka Trumpi positsioonist. ja selge on ka see, e, et, et ähm, peab ütlema, et kolme päeva jooksul ei olnud meil mainitud ainsatki korda meie ainsagi sõnaga Federica Mogherinit mitte ühtegi korda ei mainitud meie eh, välistegevust, see ametit, nagu seda poleks olemaski. see on äärmiselt no, kurvastav, aga pean seda suure kahetsusega siiski mainima, aitäh. suur tänu. ja härra Bakšinu, palun. tänan, härra esimees, mõned tähelepanekud pärast äh, härra äh, Brock ja härra Breda sõnavõttusid äh, ja võttes arvesse ka seda, mida kogesin isiklikult meie visiidil, arvan, et kahe riigi lahendus on tõelises ohus. meie korraldasime visiite koha peale ning olukord kolooniates on selline, et äh, aina raskem on kahe riigi lahendus äh, ellu viia, mis on ometi kõige parem võimalus rahu saavutamiseks. Äh, kohtusin Iisraeli araablaste esindajatega ning leidsime mõlemad, et lahendus, mis pakuks välja ainult ühe riigi oleks, see oleks lihtsalt kohutav, võttes arvesse, kui väga araablasi iisraellaste poolt diskrimineeritakse. <clears throat> lisaks sellele äh, rääkisime oma erinevatest vastaskõnelejatest ja rääk-, kui kohtusime äh, Jordaania printsi Faisali, siis tema samuti väljendas eh, soovi see teema uuesti äh, esile tõsta Araabia liiga kohtumisel kolmandaks eh, Donald Trumpi eh, valimine Ameerika presidendiks ja tema soov eh, viia suursaatkond Jeruusalemma, see on väga halb kingitus peaminister Netanyahule ja see on ka raske tähendusega rahu ja stabiilsuse saavutamiseks, mida oleks vaja selleks, et vähendada viha rahvaste vahel ning samuti <clears throat> Mm. Eh, ÜRO ning eh, hääletus eh, hoolimata härra Broki e-, sekkumisest hoolimata meie <clears throat> ei saavutanud siiski soovitatud tulemusi seoses ÜRO resolutsiooniga, mis vastu võeti, mis puudutab Euroopa Liidu äh, Euroopa Parlamendi äh, tegevust selle piirkonna osas, siis äh, arvan, et oleks oluline, et me mõtleks äh, oma mineviku diplomaatilise tegevuse peale ja meil peab olema kuuldav hääl selles küsimuses ja ka teisteski küsimuses praegusel hetkel oleme me arutelust tihelt eemale jäänud, seega ma sooviks, et parlament korraldaks äh, mõttetalgud selles äh, küsimuses äh, ja selline meede tundub mulle olevat esmatähtis ning teen selle nimel juba tööd mõningate kolleegidega. aitäh, härra esimees. aitäh. ja nüüd saab sõna härra Hadži Gardžu ja ütlesite õigesti kõik on juba ära öeldud. Äh, lisan ainult võib-olla mõned äh, olulisemad mõtted. ma olen nõus sellega, et kahe riigi lahendus on ohus ja ausalt öeldes ei näe ma seda võimalust enam kusagil. minu jaoks oli see väga kurb visiit, ma sain taaskord aru, et äh, palestiinlased Iisraeli riigis kannatavad, sest seal on kaks süsteemi, eh, mida iisraellased kasutavad, kus on üks riik ja kaks süsteemi, üks iisraellaste jaoks ja teine palestiinlaste jaoks. lubage kirjeldada ühte pilti Petlemas linnas, kus on sada kaheksakümmend tuhat Palestiina elanikku. iisraellased on teinud asundusi, kus sada tuhat elab, iisraellast elab ja nendes äh, asundused on linna sees nagu vähk kasvaja kehas. ja naeruväärselt nad ei maksa isegi oma, eh, oma maksusid eh, eh, linnaosadele, kus nad elavad, nad, neil on oma teed, kus nad, kust nad lahkuvad, kus kaudu nad lahkuvad ja see kuulda palestiinlased ei tohi sõita, nii et üks riik, kaks süsteemi, see Äh, sellega ma ütlen vähem kui seda, mida ma oleks tahtnud öelda. Euroopa Liit äh, käitub pehme jõuna, võib-olla ta on pehme jõud, aga kui käitute pehme jõuna, isegi kui olete pehme jõud, siis äh, vähendate oma jõudu, seega ma ei arva, et Euroopa Liit saaks mingisugustki rolli mängida praegu põhiline roll on Iisraeli peaministril. tema käes on võim. palestiinlased on pidevas tugeva surve all ja näen, et järgmise kahekümne aasta jooksul äh, olukord halveneb ja ma ei näe, et mingisugust lahendust tekiks, isegi kui Venemaa proovib, äh, isegi kui isegi kui president Trump äh, viib ära Tel Avivist Jeruusalemma saatkonna. näen, et selle koha pealt on samuti palju kulujutte, aga kui ta seda nii teeb, siis asjad lihtsalt halvenevad ja võime oodata palestiinlaste uut ülestõusu ja araablaste uut ülestõusu ja arvan, et oleks parem proua, kui proua Mogherini oleks palju selgem mõlema osapoole suhtes, sest näen probleem, milline probleem on Hamasis. loodetavasti Hamas ja Al-Fatah leiavad ühise tee, et ei antaks ainsatki põhjust teisele osapoolele öelda, et äh, me ei saa äh, midagi teha, sest teine osapool ei ole nõus turu võtma. suur tänu. nüüd saab sõna härra Messerich. suur tänu teile, esimees. aitäh härra Prokk äh, nii delegatsiooni juhtimise kui see <clears throat> oli väga hästi läbi viidud. ja ma ei taha liialt venitada, sest kell on palju, tahaksin öelda lihtsalt, mis oli minu meelest väga nähtav, kõigepealt see, et <clears throat> nii Knessetis kui mujal, et väga üllatavalt seminaril, mille, mille teema oli, äh, olid siis juhitud sõd, sõjad, ainult Euroopa Parlamendi delegatsioon rääkis Saudi Araabiast, mis oli minu jaoks üllatav ja teiseks <clears throat> kohtumisel, kui räägiti pikaaegsetest äh, perspektiividest, eh, siis kogu see teema on pisut eh, segadust tekitav. iga kord, kui ma Knesseti liikmetelt küsisin, et kui kahe riigi lahendus ei toimi, siis mis plaan teil on? sest eh, on väga lihtne kolmnurk, mida, mis tuleb lahendada mis peaks olema lahtne, demokraatlik, mis austaks inimõigusi eh, nagu Iisraeli riik enamasti ikka teeb ja mis sobiks ka juudi iseloomuga. ma ei saanud sellele vastutust ainsatki momendil. ühel mitteametlikul kohtumisel tunnistati, et praegusel hetkel. ühe riigisi lahendusena peetakse silmas staatus quo'd, mis ei ole jätkusuutlik pikas perspektiivis ja seda kõik teavad. see toob lihtsalt vägivalla ägenemise viiekümne kuni kümne aasta sees ja arvan, et peaksime rõhuma sellele, et peame üritama aru saada, mida Iisraeli valitsus kavatseb teha, sest praeguses seisus Nad venitavad ja soovivad pikendada staatus quo'd. ma arvan, et Ameerika valitsus oma seisukohti välja ei öelda, ma arvan, et läheb ligi pool aastat, enne kui nad kavatsevad äh, selgeks teha, mida, mis, mida nad üldse tegema hakkavad. suur tänu, kallis kolleeg. teise delegatsiooni liikmed olid härra Matušeru, Anna Liis ja härra Jurek, keda pole siin. nii et võin rõhutada või võin korrata seda, mida kolleegid juba ütlesid. minu jaoks kõige olulisem oli suur mure, mida selle kohta, millist äh, mõju võiks avaldada USA saatkonna kolimine Jeruusalemma mitte ainult äh, Äh, piirkonna jaoks, vaid kogu islamimaailma jaoks peame seda väga tõsiselt võtma ja sooviksin tõesti tänada Elmar Brocki selle eest, kuidas ta seda juhti, delegatsiooni juhtis, meiega oli suur au temaga koos sellel reisil käia. see oli tema viimane visiit äh, Ahveti komisjoni esimehena. arvan, et oli väga sümboolne, et selline reis toimus äh, Iisraeli ja äh, Jordaaniasse, aitäh selle eest, Elmar! So, that was the debriefing of our... see oli ülevaade meie reisist, nüüd punkt kakskümmend kaks, muud küsimused? loomulikult mitte. kakskümmend kolm järgmine koosolek toimub üheksandal veebruaril kell üheksa null null. suur tänu, imekaunist õhtut!